head kolleegid, tere hommikust kõikidele ja suur tänu esinejatele, kes meiega on ühinenud, vabandage hilinemise pärast. see oli seotud remond, seotud raudtee remonditöödega Brüsseli lähistel. teen ettepaneku, et aluks, alustaksime kohe esimesest päevakorrapunktist kõigepealt. tuletan meelde meie keelealase korralduse mainin keeli, millesse ei tõlgita Bulgaaria, Tšehhi, Horvaadi, Taani, Hollandi, Soome, Iiri, Läti, Malta, Portugali, Slovaki, Sloveeni ja rootsi keeltesse ei tõlgita. ja pikemalt viivitamata, kui kellelgi märkusi ei ole, teen ettepaneku, et võtame vastu tänase koosoleku päevakorra. aitäh! esimehe teadaannetel tuletan meelde, et kahekümne esimesel novembril üksteist kolmkümmend kuni kolmteist null null toimub meie äh, allkomisjoni erakorraline koosolek, kus osaleb äh, Jean-Pierre Lacroix, kes on ÜRO asepeasekretär rahuvalvealal. see on ühine koosolek koos äh, Ahveti ja Droa komisjonidega, see on siis neljapäeval, kahekümne esimesel novembril, üksteist kolmkümmend kuni kolmteist null null. Teised teadaanded vastavalt koordinaatorite koosoleku otsustele, mis võeti vastu kahekümne viiendal septembril vastavalt kodukorrale. Need järeldused laeti üles sede veebilehele koos teiste dokumentidega. ja need on lisatud protokollile, äh, kahekümne viienda, kahekümne kuuenda septembri koosoleku protokollile. ja mis puudutab protokolle, üheksas september, kahekümne äh, viies, kahekümne kuues september ja kaheksas oktoober, need protokollid on laiali saadetud ja kui selle kohta märkusi ei ole, siis minu ettepanek on et me kuuldame need vastuvõetuks, kinnitatuks ja tänan teid selle eest. Läheme nüüd aga kuulamise juurde. julgeoleku ja kaitse mõõde kosmoses. meil on täna siin ees mõttevahetus külalistega. tänan teid veel kord tulemast, Olivier Žasek, kes on strateegia kaitse instituudi direktor, tegeleb ta on Jean Moulini ülikoolist Lyon kolmandast ülikoolist, õigusteaduskonnast Pascal Claudel, Euroopa GSA ameti tegevdirektor Karin Kleis, kes on Euroopa Liidu eriesindaja kosmoseküsimustes, ja proua Simonette Di Pipo, kes on UNOOSA direktor ÜRO-s ehk siis ÜRO kosmoseasjade ameti direktor all komisjoni nimel tahaksin kõigepealt tänada tänaseid esinejaid, kes, kes meiega siin viibivad. ja minu soov oleks, et me saaksime alustada kosmosetsükliga see tähendab seda, et äh, kuivõrd kontekst on kosmosevaldkonnas äh, suurel määral muutunud, siis äh, erasektori esindajaid on järjest rohkem tegutsemas kosmosevaldkonnas ning riiklikud osapooled samuti, neid on järjest rohkem, see on sektor, mis areneb äärmiselt kiiresti, muljetavaldavalt kiiresti. meie majanduse, ühiskonna, infrastruktuuride, avalike teenuste äh, omavaheline sõltuvus ja ka meie poliitiliste süsteemide ja sõjaliste operatsioonide või satelliitside süsteemide omavaheline sõltuvus teeb kosmosest äh, strateegiliselt väga olulise teema meie arenenud ühiskondade jaoks. Nad sõltuvad kosmosesektorist ja mõnikord ka haavatavad selleks, et äh, kosmoseteemasid täielikult arvesse võtta meie tegevuses julgeoleku ja kaitse valdkonnas, seega see on muutunud vajalikuks. Ameerika Ühendriikidel on olemas äh, kosmosejuhtkond ka Prantsusmaal. meie allkomisjon soovib teha kokkuvõtte rahvusvahelisest olukorrast kosmosevaldkonnast ja Euroopa Liidu positsioonist. Euroopa kindlasti ei taha siin hakata tähesõdasid pidama, kuid Euroopa ei soovi ka maha jääda kosmose järelevalve osas ja meie satelliitsüsteemide kaitse osas Euroopa koht äh, ei ole siin kindlasti tagatud ja kui me jääme teistest maha, siis me ei jõua neile enam järgi. väga hea, et komisjoni president äh, on soovinud luua peadirektoraadi, mis hakkab tegelema kaitsetööstuse ja kosmosetööstusega ja et järgmine mitmeaastane finantsraamistik äh, on eraldanud suured summad Euroopa kosmosevaldkonnale. lisaks on, on siiski kosmoses erinevaid ohte, kosmosejäätmed, kõigepealt sellega tegeldakse juba ammu, kuid see on omandanud uued mõõtmed, küberohud, aga ka äh, pahatahtlikud äh,, ebasõbralikud äh, sõjalised satelliidid, mis on suunatud meie satelliitide vastu, ehk siis Euroopa kosmosekaitsepoliitika tundub täna asjakohane. nüüd aga alustaksin ja annaksin kõigepealt sõna häri, härra Olivier Zaitsekile. ütlesin juba, et olete Kaitse- ja Strateegiauuringute Instituudi direktor, tegelete Jean Moulin'i ülikoolis Lyonis magistrikursustega, sõjakoolis annate geopoliitika ained ning töötate sõjaliste uuringute keskuses ühtlasi. Te räägite meile nüüd geopoliitilistest väljakutsetest Euroopa Liidu eest, räägite kosmosesõjalistest kasutustest ja räägite Euroopa Liidu partnerriikide tegevustest ja tavadest. Te saate sõna umbes kümneks minutiks. aitäh, proua esinaine, daamid ja härrad, Euroopa Parlamendi liikmed kõigepealt tahaksin tänada julgeolekukaitse allkomisjoni kutse eest, minu jaoks on suur au täna esineda sellel olulisel teemal Euroopa jaoks teie eest siin täna hommikul. see teema on väga laiaulatuslik ja kümne minutiga äh, proua esinaine on kaasanud vajaduse teha seda väga kokkuvõtlikult ja vabandan juba ette, vabandan ka ette tõlkide eest, kui ma pisut liiga kiiresti räägin äh,. me oleme saanud väga palju signaale täna, mis näitavad, et äh, atmosfäärivälise kosmose vallutamine ei ole enam äh, tehnoloogiliselt edasi jõudnud riikide pärusmaa. ja see on väga selgelt silmatorkav, sest äh, ma arvan, et äh, see konkurents või kotmuse vallast, vallutamise palavik ei peardu, ei piirdu mitte ainult tsiviilaspektidega, kuivõrd meil on tegemist duaalse te investeeringutega kosmoses, siis kõik tegevus väljaspool atmosfääri toob endaga kaasa ka sõjalise mõõtme, olgu see siis otsene või kaudne. ja see isegi siis, kui asjaomased riigid seda ise ei tunnista. tundub tõepoolest, et esmaspilgul kosmos muutub järjest rohkem demokraatlikuks nii-öelda, demokratiseeritud ruumiks kuid küsimus on selles, et see ei ole demokraatlimaks muutunud mitte ainult tehnoloogia plaanis ja ühiskonnale kasulikus plaanis meie igapäevases elus, vaid muutub ka sõjalises ja strateegilises plaanis demokraatlikumaks. olgu siis äh, ründe või kaitse aspektist. Äh, nii et kahekümne esimese sajandi julgeoleku mänguväljal lisandub neljas äh, strateegiline väli, mis ei kujuta enda, endast enam kolmele esimesele toetust, milleks on õhk, meri ja maa, vaid asetub samale tasandile, kuivõrd iseenesest juba on kosmosest saanud potentsiaalne konfliktiteater. ja see on endaga kaasa toonud selle, et ambitsioonid kosmoses on järjest suuremad. kas meie aga peame nüüd arvama, et kosmosevaldkond, nagu mõned analüütikud ütlevad, on, on tekkinud strateegiline võrdsustumine ja et outsiderid, julged outsiderid jõuavad järele traditsioonilistele suurvõimudele. ma arvan, et äh, peame siin äh, optilisi illusioone vältima. rääkides uutest tunnustest äh, atmosfäärivälises ruumis, rõhutaksin kahte kõigepealt äh, atmosfääriväline ruum on tõepoolest äh, selle lävel, mida ma nimetaksin uueks ähm, jõudude tukseks ja selle tagajärjed saavad kindlasti olema võrreldavad selle esimese tuksega, mis leidis aset äh, tuhande üheksasaja viieksakümnendast tuhande üheksasaja seitsmekümnenda aastani. teiseks, see uus maastik, seda ei saa kirjeldada ainult mõistega, mida me täna nimetame new space, teiste sõnadega Äh, need vapustused ja muuseas, neid on palju, kes seda arvavad, need vapustused toovad äh, endaga kaasa selle, et nii avaliku kui erasektori tegijaid tuleb järjest rohkem, järjest rohkem tuleb konkurente, kuid uus space, new space ei tähenda mitte ka seda, et traditsiooniline hierarhia täielikult kaob. uustulnukate arv, proua esinaine ka rõhutas seda hetk tagasi on tõesti äh, plahvatuslikult kasvanud viimase kümne aasta jooksul, kuid ülemaailmne kosmose hierarhia, sellele tuleb läheneda siiski ettevaatlikult, eriti mis puudutab sõjalisi rakendusi. ma ütleksin, et siinkohal multipolaarsus ei ole enam reaalse polüarhia sünonüümiks. ja kokkuvõttes rõhutaksin, millised on väljakutsed Euroopa Liidu ees, arvestades ühest küljest seda, et on toimunud murrang, teisest küljest äh, toimub äh, järjepidevus. mida kõigepealt äh, võiks öelda uustulnukate kohta? kosmosetegevus, eriti sõjalises valdkonnas, on väga intensiivne just Aasias täna. Aasiat siin väga laialt võttes, kõigepealt India, Hiina ja Jaapan Ehm, nendele lisanduvad äh, Lõuna-Korea, äh, Korea, Austraalia, Ühendemiraadid, Vietnam, Põhja-Korea, Pakistan, Singapur, Malaisia, Iisrael, Iraan, Indoneesia. see grupp kasvab aasta-aastalt ja siin tuleks eraldi esile tõsta need, kellel on autonoomne äh, kanderakettide suutlikkust Põhja-Korea, Iisrael ja Iraan ja vaatamata sellele, et üheksakümne kaheksanda aasta alguses Tel Avivi kuu äh, projekt äh, aset leidis, äh, kindlasti ei soovita lasta Iraanil edasi liikuda, kuid ja sest Iraan tõepoolest liigub edasi kosmosevaldkonnas aastast kaks tuhat kolm, loodi Iraanis kosmoseamet, see on poliitilise äh, kontrolli all sõltub tehnoloogia, informatsiooni ja kommu- ja sideministeeriumist. Äh, hiljuti äh, ebaõnnestusid kaks saliidile saatmist Iraanis, kui Iisraeli teadlased äh, tervikuna on seisukohal, et Iraan liigub selles, selles suunas, mida, mida nimetatakse viimase piiri kontrolli saavutamise su-, saavutamiseks ja seda näitab äh, omiidsatelliidi lennutamine aastal kaks tuhat üheksa, sellele järgnesid veel neli. mis puudutab äh, Põhja-Koread, siis me oleme kõik näinud äh, läbirääkimisi Donald Trumpi ja Kim Jong-uni vahel. kindlasti on peamiselt kõne all ballistiline aspekt, kuid siin on ka kosmose aspekt, mis on Põhja-Korea jaoks äärmiselt tähtis ja millest palju vähem räägitakse. kolm nurjumist, kõigepealt kaks tuhat kuus, kaks tuhat üheksa ja kaks tuhat kaksteist, kuid esimene sate-, satelliit saadeti edukalt orbiidile detsembris kaks tuhat kaksteist ja seda autonoomselt kanderakett on tuletiseks kontinentidevahelisele äh, raketile Taipodon kaks. Äh, Korea, Põhja-Koreal siiski satelliiditõrjerelvi veel ei ole. teised outsiderid aga kohe ei ole valmis iseseisvalt äh, orbiite lennuta, orbiidile lennutama, sellegipoolest on nad nišisuutlikkust äh, näidanud, Austraalia näiteks, äh, kellel ei, kellel ei olnud eelmisel aastal veel oma kosmoseametit, nüüd aga on Austraalia öelnud, et tahab kahekordseda töötajate arvu kosmosesektoris aast-, aastaks kaks tuhat kolmkümmend. Lõuna-Korea alustas tegelikult alles aastal kaks tuhat kuus kuid nüüd on äh, Lõuna-Korea selgelt äh, otsustanud äh, jõuda strateegilise autonoomiani. Singapur, ja see on viimane, kellest ma räägiksin siinkohal, eristub tõesti väga muljetavaldavalt ja ma arvan, et Euroopa Liit peaks tähelepanelikult jälgima Singapuri tegevust, sest Singapur tugineb kolmekümnele ettevõttele, ülikoolidel, kellel on oma satelliidiprogrammid ja kohalik kosmosesektor on tõepoolest kiires arengus alates aastast kaks tuhat kolmteist. üks äh, Singapuri eesmärke on mikro- ja nanosatelliitide valdkonnas eristuda, saata need orbiidile äh, omaenda kergete kanderakettidega, kasutades ära oma positsiooni ekvaatori lähedal. võiksime mainida veel äh, Araabia Ühendemiraate, aastal kaks tuhat kakskümmend peaks esimene lennutamine aset leidma, kuid siin on need ambitsioonid Äh, ei tundu võib-olla realistlikud, kuid see näitab, et äh, see kiire areng kosmosesektoris, kaasa arvatud äh, sõjaliste suutlikkuse osas, olgu siis kaitse või ründe aspekte, see liigub tõesti väga kiiresti edasi kõikjal. Lõuna-Ameerikas, näiteks Brasiilia näide, kuid liiguksin siinkohal edasi. oluline siinkohal on see, et need esile kerkivad jõud kosmosevaldkonnas liiguvad edasi tänu omaenda satelliitidele äh, ja hakkavad välja töötama omaenda kanderakette ja, ja omaenda kaitseprogramme, mis on järjest ambitsioonikamad. Neid on väga palju, kuid väga paljud jäävad siiski sõltuvaks teistest, ka teiste äh, riikide kanderakettidest. Ameerika, Vene, Ameerika või India äh, kanderaketid hetkel on vältimatud veel aga New Space äh, võib siiski olla huvitav äh, alternatiiv outsiderite jaoks. Äh, see seisneb innovatsioonis, koostöös, aga kas meil on tegemist väga tõsise konkurentsiga riikide vahel siinkohal, ma ei ütleks. erasektori operaatorid, peamiselt ameeriklased, omavad siiski strateegilist sidet Washingtoniga, mis on väga tugev ja see võib mõjutada nende klientide valikut. New Space kui nähtus äh,, seda tuleb vaadelda tehnoloogilise autonoomia kontekstis, äh, mis on riikidel Aasias, Lõuna-Ameerikas, Aafrikas. uus kosmose sõjalise valdkonna geopoliitika, mida uued tegijad äh, mõjutavad, see sõltub siiski äh, tehno-, tehnoloogilisest demokratiseerimisest ja New Space'ist, mis hetkel on siiski vägagi lääneriikide omandis. riigid kindlasti teevad regionaalset koostööd, kasutavad koostöövõimalusi erasektoriga, kuid selleks, et tugevdada oma strateegilise tegevuse autonoomiat. aga tõeline murrang, ma ütleksin, tõelised kvanthüpped kosmose arengu vallas, mis puudutab eelkõige Euroopa Liitu, siin tuleks kõik, kõigepealt siiski vaadata do, domineerivate kosmosesektori tegijate poole. uus äh, kosmosemaastiku äh, on suunatud siiski Ameerika Ühendriikide, Hiina, Venemaa, India, Euroopa Liidu suunas. tegemist on äh, rivaalidega ja nende vahel on omavahelised ühendused ja see kokkuvõtt mõttes äh, iseloomustab äh, äh, sõjalisi tegevusi ja demokratiseerumine ei too endaga tingimata kaasa suurjõudude võrdsustumist. Aasias traditsioonilised tegijad on Hiina ja Jaapan, kes on liikuvanevaks jõuks uuele kosmosevallutusele ja teise, teised tegijad peavad juhinduma nende riigi järele, nagu me näeme, on viimati loodud kaks regionaalset koostööametit, ühest, ühte toetab Tokyo, teist Peking. üks on APRSAF, mida toetab, äh, mida toetab Jaapan ja teine on APSCO, mida toetab Hiina. India äh, näitab ka, et kõik, et kõik ei saa vaadata ainult läbi nende kahe tegija. India on alternatiiviks Äh, järjest tõsiseltvõetavamaks alternatiiviks regionaalsel tasandil. aastal kaks tuhat üheksateist me oleme näinud India edusamme. Äh, satelliidile saadeti kaks vaatlussatelliiti äh, orbiidile jaanuaris ja seda, see on seda, toimus ka satelliiditõrjetest kahekümne seitsmendal märtsil. see on oluline signaal, sümboolne, mis näitab, et tõepoolest Eh, kuidas maailm liigub edasi kosmosesõjalises kasutuses Venemaal on, on väga tugev kogemus ja Venemaa on äärmiselt ründava lähenemisega, peaksin rõhutama, nagu te teate, Venemaa on kasutanud GPS-i segajaid eh, Donbassi sõjas, eh, töötab välja laserrelvi, satelliiditõrjerakette. kuidas aga Euroopa liit on täna suutnud arvestada seda ülemaailmset liikumist, kus kosmost kasutatakse sõjalistel eesmärkidel. Äh, innovatsioon, avatud võimalused, mille pakub äh, New Space, sellest räägitakse väga sageli kui erasektori tegevusest. Euroopa Liit äh, siiski on omal kohal Äh, kosmose kahese kasutuse osas me oleme näinud Galileod, äh, on tugevad tegijad äh, tööstussektoris, on innovatsioon, kuid Euroopa siiski pisut veel kõhkleb, ta ei ole suutnud päriselt ära kasutada uusi võimalusi, uusi tegijaid, kes üritavad järele jõuda domineerijatele ja veelgi olulisem, ma ütleksin, et ei ole veel arvestatud traditsiooniliste kosmosejõudude suurte hüpetega edasi. Euroopa kõhklused äh, vajaksid iseenesest juba põhjalikumalt uurimist, kuid ma ütleksin lihtsalt seda, et kui Euroopa ei ole otsusekindlam, ei teadvusta paremini kosmose hetkelist olukorda ning seda, et on aktiivne kaitsesuutlikkus, heidutus, olukord kosmoses võib tekkida olukord, kus Euroopa Liit jõuab olukorda, mis on kahekordselt kahjulik. kõigepealt Euroopa Liit ühest küljest jääks maha eh, liidrite grupist India, Hiina Venemaa, Ameerika Ühendriigid eelkõige, ja teisest küljest jõuaksid talle järele kõige dünaamilisemad äh, teise grupi tegijad. esi-, esimestest grupist mahajäämine, teise grupi järelejõudmine, see oleksid nagu lõuad, mis sulguksid Euroopa ümber. ja Euroopa peab siis se-, selle vastu võitlema, sest kui me ühel päeval kaotame kosmosesõja, keegi seda muidugi ei soovi, siis me kaotame lihtsalt sõja, nii on öelnud äh, Prantsuse õhuväe juht oktoobris kaks tuhat kaheksateist, see võtab kokku kogu väljakutse, mis hetkel seisab Euroopa ees. tegemist on otsustava hetkega, me peame ühiselt äh, äh muutma mõtlemist, kui me tahame olla strateegiliselt olulised ja loomulikult me peame üles näitama koostöötahet kõikide maailma tegijatega selleks, et meil tekiks koostöövaimuline ja rahumeelne koostööruum, aitäh! suur tänu selle väga huvitava ülevaate eest, nüüd annan sõna Pascal Claudellile. Te olete Euroopa Kosmoseagentuuri tegevjuht ja äh, see loodi siis äh, EGNOS-i ja äh, Galileo Äh, haldamiseks ja turule vii-, äh, turukasutusteks. ja äh, peatselt saab GSA ka uue Euroopa kosmosemääruse raames uusi pädevusi. Teie olete kosmosesektori asjatundja, teil on kolmkümmend aastat kogemust ettevõtetes nagu Arianes Bass, Itales ja seega te saate meile tutvustada Euroopa kosmoseprogrammi äh, käitamist ja Euroopa Liidu võimekust äh, selles vallas äh, Äh, julgeoleku ja äh, kaitse äh, seisukohalt ja kuidas me saame kasutada oma kosmosetaristut. see on äärmiselt oluline ähm, just poliitilisi eesmärke silmas pidades tsiviilkaubandus, julgeoleku ja kaitse aspektides ja see peab tagama ka sõltumatu Euroopa ligipääsu kosmosele ja kaitsma meie taristut kosmoseprügi eest, nagu juba äsja öeldud. annan teile sõna nüüd kümneks äh, minutiks, kuivõrd pärast äh, saame ka pisut siis arutelu äh, pidada. suur tänu, lugupeetud juhataja, lugupeetud saadikud, head kolleegid. kõigepealt suur tänu selle võimaluse eest tutvustada Euroopa kosmoseprogramme ja meie äh, suutlikkust, see on äärmiselt oluline meie äh, strateegilist äh, sõltumatust silmas pidades ja ka julgeoleku- ja kaitsepoliitika mõttes. meil on tõepoolest siin äärmiselt olulised vahendid sõltumatuks otsuse tegemiseks ja see tagab ka meie vaatlus, järelevalvevõimekust ja satelliit sidet ja selgitangi, kuidas oleme saanud teha selles valdkonnas oma sõltumatuid valikuid. nagu te teate, Euroopa Liidu olukord on unikaalne, kuivõrd meie lähenemine on olnud äh, lähtunud siis äh, tsiviilvajadustest, pidades silmas siiski ka öö, äh, valitsuste vajadusi ja lisaks äh, on siis liikmesriikide käsutustes kogu see süsteem ja see tugevdab äh, siis ka, äh, ka kaitse, julgeoleku ja kosmose mõõdete vastastikku. nagu te teate, siis möödunud aasta aprillis võeti vastu see määrus, mis loob sünergiat ja neid aspekte vastastikku tugevdab. ja see sünergia äh, aitab parandada äh, kasutatavaid vahendeid, näiteks ka võidelda looduskatastroofide vastu, neid äh, tuvastada, äh, ka tagada paremat piirikontrolli, pakkuda merevaatlusvõimalusi ja nii edasi lisaks, nagu te teate, on ka Äh, võimalik jälgida kosmose äh, orbiidil olevaid objekte, Space Situational Awareness, see on ka suurepärane võimalus äh, kosmosealaseks koostööks ja kosmose ohutuse tagamiseks. GSA agentuur teatavasti on siis Euroopa EGNOS-e ja Galileo satelliitprogrammide agentuur selle ülesandeks on siis nende satelliitnavigatsioonisüsteemide Äh, haldusjuhtimine ja vastavate teenuste pakkumine ja mm, muuhulgas äh, edendatakse ka Galileo ja EGNOS-e kasutamist kõigis äh, majandusvaldkondades, mida nimetatakse siis uueks kosmoseks. nii et see on mõeldud siis tsiviil äh, äh, institutsionaalsetele valitsuskasutajatele äh, nagu öeldud, ähm, äh, toimub äh, see siis ka äh, agentuuri lisateenuse raames, mis on siis see akrediteerimis, mida pakutakse siis akrediteerimisnõukogu poolt Galileo eesmärgiks oli siis tagada Euroopa Liidu sõltumatus satelliitnavigatsiooni ähm, raames, see on äh, äh, siis selline keerukas süsteem, mis paga-, tagab väga täpse äh, signaali edastamist ja see on keerukas seetõttu, et no ajalooline sünkroonimine toimub siis ühe miljardiku sekundi täpsusega ajas ja ruumis ja see on ka keeruline eh, seetõttu, et hallatakse eh, üheaegselt siis eh, kahtkümmend kahte orbiidil olevat satelliiti, nii et siin on siis ähm, kosmose äh, satelliidid ühelt poolt ja nende kanderaketid ja siis on ka maapealne äh, juhtimine ehk siis äh, Äh, informatsioonivahetus siis, äh, mis siis satelliitidelt tuleb ja sinna läheb ja meil on kontrollkeskused Itaalias ja äh, Saksamaal. Galileol on ka julgeoleku tagamise keskused, mis siis jälgivad mõlemat osa Äh, üheaegselt ja meil on siis see open äh, service äh, ühelt poolt, mida siis te kasutate kõik oma nutitelefonides, millel on üle ühe miljardi kasutaja, teiseks on meil siis otsingu ja pääste võimekus, millega saab siis ühe kilomeetri täpsusega leida kadunud inimesi Äh, kiiresti ja kolmandaks siis PRS, mis on Public Regulated Service, mis on siis äh, äh, teenused valitsustele. nüüd siis täpsemalt nendest mm, osadest, kõigepealt siis see PRS GSA ehm, agentuuril on siin äh, laialdaselt äh, kogemusi, mida siis äh, kasutatakse kõigis kosmoseprogrammides uute eeskirjade kohaselt, kuna nüüd on võimalik siis aastast kaks tuhat kakskümmend üks seda suutlikkust laiendada. PRS-i kasutavad siis valitsused ja äh, selle ligipääs on äärmiselt oluline, see tagab siis sellise mm, äh, turvalisuse äh, ahela krüptimise kaudu liikmesriikide omavahelises koostöös ja seal, sellele on võimalik siis reageerida Euroopa tasandil. ja seega on siin satelliitnavigatsioonsüsteemide kasutamine hädavajalik ja see tagab ka äh, kõrgetasemelist ähm, äh, julgeolekut, äh, turvalisust ja see on ohutus siis kuni lõppkasutajateni välja. Ähm, Galileo ühise kasutus ja Kovsatkom ja Kopernikus on on siis ka äärmiselt olulised siin, kus osalevad Euroopa Liidu liikmesriigid. nüüd, mis puudutab veel Euroopa kriitiliste infrastruktuuride äh, kaitset seoses satelliitnavigatsioonisüsteemidega. praegu tagab seda GPS-süsteem ja Ameerika Galileo. seega on oluline, et äh, arvestataks äh, seadusandluses äh, seda, et Euroopa kriitiline taristu oleks äh, sõltumatu, seega oleks, äh, on siin väga oluline just sisejulgeoleku mõõde, siin võib silmas pidada ähm, jah, transporti, telekommunikatsiooni ja hulgaliselt muid sektoreid, energiat ja nii edasi. ja ko-, kosmosevõimekus peab seda ootust arvesse võtma, ootusnõuet arvesse võtma juba süsteemi loomise algusest peale, kuivõrd ka ohud teisenevad ja neid on rohkem esile kerkinud, on, peavad need kaitsesüsteemid olema paindlikud ja ennetama arenguid nii palju kui võimalik. ja agentuuri äh, äh, kogemused ja suutlikkus küberturvalisuse vallas on esmatähtsad ja see, seda siis pidades silmas Euroopa kaitsejulgeolekupoliitikat. lisaks sellele on meil julgeoleku akrediteerimissüsteem, mis on samuti Äh, selles suhtes esmatähtis ja viimaks äh, siis äh, kosmoseprogrammide strateegiline mõõde on äärmiselt oluline säilitada Euroopa Liidu kosmose ähm, ähm, tehnikas sõltumatust ja arengut ja see on äärmiselt oluline just ka meie konkurente silmas pidades, äärmiselt tähtis on edendada äh, Äh, satelliitnavigatsioonisüsteemide äh, Galileo EGNOS-t äh, kasutamist kõikides sektorites. ja sellega on võimalik ka välja töötada uuenduslikke ja konkurentsivõimelisi lahendusi ka äh, rahvusvahelistel turgudel ja see toetab ka majanduskasvu kõigis Euroopa Liidu äh, riikides. lõpetuseks ütleksin, et et äh, meie kosmosesuutlikkus äh, ja oskused on väga kõrgetasemelised, Euroopa Liidul on kõik võimalused, et äh, säilitada oma juhtroll julgeoleku ja kaitse valdkonnas. suur tänu, et ajast kinni pidasite. nüüd saab sõna Karin Klais, teie olete Euroopa välisteenistuse erisaadik kosmose valdkonnas. varem te tegelesite Euroopa äh, kosmoseinstrumentidega aastast äh, kaks tuhat viis. mul on väga hea meel, et äh, leidsite võimaluse osaleda meie arutelul. teate, tean, et peate paraku me siit lahkuma kümme kolmkümmend, kui te saate selgitada täpsemalt, kuidas, mida te, millega teie tegelete ja kuidas kosmosemõõde on hõlmatud Euroopa Liidu julgeoleku- ja kaitsepoliitikasse. räägite ka Euroopa diplomaatilisest äh, algatusest, mille eesmärgiks on äh, arendada äh, vastutustundlikku ja jätkusuutlikku käitumist, kolm SOS ja kuidas, millisel tasandil peaks siis algatusi võtma, kas siis äh, riikide või riikideülesel tasandil, palun. Uh, uh, ma tänan, proua esinaine, lugupeetud saadikud. kõigepealt ma tahan teid väga tänada selle eest, et te kutsusite mu siia ja ma saan teie lugupeetud komisjoni ala, allkomisjoni liikmetega tutvuda. loodetavasti see jätkub tulevikuski kõigepealt eh, tutvustan teile seda, eh, millised on välispoliitika kõrge esindaja ülesanded ja välisteenistuse ülesanded kosmose valdkonnas Euroopas ja eriti Euroopa Liidus. Eh, nagu volinik Pienkovska ütles, välisteenistus on Euroopa Liidu välisasjade ministeerium jah, ei ole võimalik seda küll täpselt sellise nimetusega kasutada, aga sisuliselt on asi nii. ja kõrgel esindajal on kaks peamist ülesannet, mis puudutavad kosmosevaldkonda kõigepealt. temal lasub vastutus, mille ta sai nõukogu otsusega neli üheksa kuus aastast kaks tuhat neliteist ja see annab kõrgele esindajale ja nõukogule väga suure vastutuse, kui tegemist on ohtudega. ja globaalse navigatsioonisatelliitsüsteemi puhul samuti Galileo ja EGNOS-e osas. tema on see, kes tegevuskorra eh, välja töötab selleks, et ülesanne täita, kui ohud tekivad ja teine valdkond on suuniste andmine Euroopa Liidu satelliidikeskusele. see on Lääne-Euroopa Liidu pärand nii-öelda ja tegemist on unikaalse asjaga Euroopas. tegemist on georuumilise teabe valdkonnaga ja seegi on väga oluline, kui otsuseid langetatakse Euroopa Liidus Eh, samuti on kõrgel esindajal mõned poliitilised ülesanded seoses kosmosega. see puudutab välisteenistuse DNA-d, nimelt diplomaatilist tegevust, mitmesugused mitmepoolsed foorumid, eh, ÜRO, avalik eh, diplomaatia ja nii edasi. aga sellest ma räägin pärast lähemalt. samuti on vaja ka anda nõu diplomaatia ja julgeoleku ja kaitse küsimustes teistele institutsioonidele ja kõrge esindaja on ka Välisasjade Nõukogu juht ja ka Euroopa Kaitseagentuuri juht. nii et põhimõtteliselt kõrge esindaja saab koordineerida institutsioonilist raamistikku, kui kõneks on julgeolek ja kaitse ja panus on siin nõukogult, komisjonilt, uuest kaitsetööstuse ja kosmose peadirektoraadilt, samuti GSA ehk tulevane EUSPA, mis on kosmoseprogrammide agentuur, kõik need institutsioonid aitavad tal välja töötada Euroopa Liidu globaalset strateegiat selleks, et saavutada meie strateegiline autonoomia ja tegevusvabadus ja sünergia. tuleb ära hoida dubleerimine. ja nüüd vastuseks teie küsimustele siin kuulamisel, et mida teha Euroopa Liidu tasandil selle vallas, mis puudutab kosmose militariseerimist ja võidujooksu kosmoses. kosmos on olnud sõjalise aspektiga algusest peale, märtsikuus tuhat üheksasada viiskümmend neli avaldati külma sõja tingimustes randraport, kus kutsuti üles ehm, satelliitluure instrumente, aparaate kasutama, eh, neid projekteerima, ehitama ja kasutama ja see oli ehm, USA-le strateegiliselt elutähtis ja kosmos endiselt on jäänud põhiliselt eh, sõjaliseks, ehkki sellel on ka tsiviilrakendusi üha enam. Euroopa Liidul on hoopis teistsugune seisukoht. Mm, meie programmid on välja arendatud tsiviilprogrammidena, tsiviiljuhtimise eh, seisukohast. Neid on võimalik ka kasutada kaitseotstarbel, aga peamiselt siiski on need tsiviilotstarbelised ja tuleb mõista, et terve rida sõjalisi institutsioone on öelnud, et sõjalised aspektid ei ole täiel määral arvestamist leidnud, sest Euroopa Liidu programmid on niivõrd tsiviilse iseloomuga. aastal tuhat üheksasada kuuskümmend seitse võeti vastu avakosmoseleping ja pärast seda on terve rida Euroopa Liidu mm, õiguslikke tekste vastu võetud ja eesmärgiks on säilitada kosmose rahumeelne kasutamine. ja minu kolleegid kindlasti räägivad teile põhjalikumalt nendest aspektidest. peamine, peamised põhimõtted on avakosmose kasutamine kogu inimkonna hüvi, huvides, eh, vaba juurdepääs, ei omastamise keeld, kosmose kasutamine rahumeelsetel eesmärkidel ainult ja massihävitusrelvade keeld, testimise keeld kosmoses. ja ei mingeid sõjalisi õppusi. aga kuhu me oleme siis täna välja jõudnud? majandus on globaliseerunud, kuuskümmend protsenti eh, sõlt-, sõltub sellest nüüd kas otseselt või kaudselt kosmosepõhistest rakendustest, kuuskümmend protsenti. majandus on digitaliseerunud, meie igapäevaelu on digitaliseerunud, meil on asjade internet ja tehisintellekt ja need arengud jätkuvad kahtlemata ja laienevad. ja pole kahtlust sellest, et kosmoseinstrumentidel ja kosmosetööstusel on väga suur potentsiaal endiselt. aga me ka sõltume üha enam nendest ja see teeb meid väga-väga kaitsetuks. kui me tahame kaitsta oma kosmoseinfrastruktuure ja samal ajal, nagu me kuulsime, eh, külmasõja eh, aegade järgselt on nüüd meil multipolaarne maailm uued supervõimud on areenile astunud ja kosmoseski on uued osalised. New Space on uus mõiste, ehkki Ruff on selle küll tõrjunud. Ehm, see leitakse olevat vastuolus kuuekümne seitsmenda aasta avakosmose lepinguga sest leitakse, et riigid on need, kellel lasub rahvusvaheline vastutus Mm. mida teostavad valitsusagentuurid või ka muud. ja väga ummistunuks on muutunud kosmos, see tähendab seda, et väga palju õhusõidukeid, lennu, kosmosesõidukeid on mm, kosmoses ja ka väga palju kosmoseprügi on, kakskümmend tuhat romu praegu keerleb, tiirleb orbiidil ja me ei arvesta pisimate eh, prügiobjektidega ja mm, suured, tohutu suured kogumid on tekkinud eh, kosmoses ja Ameerika astronoomiaühing on öelnud, et nad on väga mures selle pärast, milline negatiivne mõju võib olla sellel prügil nii maapealsele kui ka kosmosepõhisele astronoomiale ja Kessleri efekti peab arvestama see ütleb, et eh, kuna niivõrd tihedalt on juba kosmoseprügi ja objekte kosmoses, et võivad tekkida kokkupõrked ja kaskaadefekt ja lausa põlvkondadeks võivad mõned orbiidid eh, jääda kasutusest välja. mis tähendab seda, et ei saa eh, orbiite tulevikus kasutada ja see mõjutab oluliselt igapäevaelu jah, on ka muud ohud nagu näiteks kineetilised, need on satelliittõrjerelvad ja džämmimine ja spuufimine, aga ka ITU Rahvusvahelise Telekomputsiooni Liit maailma raadiokonverents Sharm el Sheikhis juhtis tähelepanu seda, et on probleeme juurdepääsuga raadiosagedustele. ja äh, kosmos on ka valdkond, kus tahetakse oma võimu jätkuvalt näidata, sellest me juba kuulsime. nii et milliseid meetmeid võtta ja millisel tasandil, hetke pärast ma tulen selle juurde, et mida kõrge esindaja ja tema administratsioon saab ära teha, aga lisaks komisjoni poolt astutavad sammud ja teised Euroopa Liidu institutsioonid ja ametid peavad tegutsema ja samuti ESA Euroopa Kosmoseagentuur. jah, siin on meil ju paralleelsed pädevused vastavalt artiklile neli ja üks kaheksa üheksa aluslepingus, mis puudutavad pädevust kosmose küsimustes. meil on kolm elementi. kõigepealt ära kasutada kõrge esindaja suured eh, vastutuse võimalused selleks, et konsolideerida Euroopa Liidu nõudeid mis puudutavad kosmost, julgeolekut ja kaitset ja optimaalsemalt ära kasutada erinevad instrumendid, mis meil juba olemas on. nagu ma ütlesin, CD neli üheksa kuus aastast kaks tuhat neliteist on meil. see näeb ette Galileo turbeahela ja seegi lasub nõukogul ja kõrgel esindajal tegeleda nende teemadega. ja siin kõrge esindaja annab instruktsioone ja valmistab ette nõukogu otsuseid SatSen satelliidikeskus ja selle tegevus äh, suunamine. samas SatSen on praegu ristteele jõudnud, sest ta on alarahastatud ja on väga-väga vaja, et uuest MFF-ist on ette nähtud ka rahalised vahendid SatSenile. et äh, tugevdada tema funktsioneerimist ja selleks on vaja tugevat poliitilist tahet ja ette näha eelarvelised vahendid julgeoleku ja kaitse ridadelt. on vaja suurendada meie mm, suutlikkust siin ja UMF-iga tuleb ka välispoliitika kõrgelt esindajalt ettepanek laiendada nõukogu otsuse neli üheksa kuus ulatust kõigile komponentidele Euroopa Liidu tuleviku kosmoseprogrammides aga seadusandjad peavad selles sisuliselt kõigepealt kokku leppima ja lugupeetud parlament ja nõukogu peavad siis otsustama, kui tahetakse näha määrust. ja nõukogu üksi saab otsuse üle otsustada me käivitasime ka avaliku diplomaatia algatuse, kolm SOS on selle nimetus kutsume üles vastutustundlikult käituma ja jätkusuutlikult ära kasutama avakosmost, tegelema, tegutsema seal eetiliselt, seda tuleviku põlvkondade nimel. see on julgeolek, jätkusuutlikkus ja ohutus, kolm S-i siis. Safety, security ja sustainability. ja tähtis on ka mõista, et asi on pakiline tuleb tegutseda globaalselt ja see avaliku diplomaatia algatus äh, tähendab seda ka, et tuleb olla kontaktis teiega, kodanikuühiskonnaga, äh, tootmissektoriga, akadeemiliste ringkondadega, igasuguste ajutrustidega, teadlastega, äh, kosmoseagentuuridega kõikjal maailmas. nagu kuuekümnendatel aastatel on ka vaja nüüd avakosmoses kord majja seada, et ei tekiks seal olevate objektide kokkupõrkeid ja selleks on vaja, et ka poliitikud tegutseksid. on vaja ühist arusaama sellest, et iga satelliit, mis orbiidile saadetakse, peab ka sealt lahkuma, kui ta on oma tegevuse lõpetanud ja mitte ei pea ootama selleks kakskümmend viis aastat on vaja kosmoseliikluse eh, korraldust, eh, vaja samasugust süsteemi, nagu on meil transponderitega. Eh, nii nagu meil on IFF-i puhul õhus või AIS-i puhul merepiirkondades. Need kes sellega peavad tegelema, on eksperdid, nemad teavad, milliseid tehnilisi meetmeid on vaja, aga meil siin on vaja ühine arusaam kujundada, milles seisneb siis see vastutustundlik eh, käitumine kosmoses, millest kõik peavad kinni pidama. ja nüüd ma räägin veel neljandast valdkonnast, millega kõrge esindaja ja välisteenistus tegelevad. nimelt on vaja vabatahtlikku instrumenti, Euroopa Liidus ja liikmesriikidele ja tegutseda üheskoos ÜRO-s ja teistes rahvusvahelistel foorumitel. ja tähtis on, et me räägiksime ühel häälel ja et koondaksime võimalikult palju ÜRO liikmeid vastutustundlikult tegutsema, nii et tegutsegem üheskoos eetiliselt, turvalise ja jätkusuutliku avakosmose nimel. suur tänu ja nüüd annaksin sõna proua Simonetta di Pipole. Te juhite ÜRO kosmoseasjade ametit, te teostate järelevalvet ÜRO kosmoseprogrammi üle ja ÜRO, eh, UN Spideri üle, mis on katastroofi ja kriisiplatvorm. Eh, annate nõu ÜRO peasekretärile rahumeelse kosmosekasutuse küsimustes ja pean ütlema, et mulle avaldas eriti muljet, kui sain teada, et üks asteroid kaks, üks, kaheksa, kaheksa, seitse on nimetatud teie järgi. Eh, viitena teie panusele kosmosevaldkonna tegevusse. ja mul on ühtlasi väga hea meel, et meie tänane paneel on nii hästi tasakaalus sooliselt, kuigi sageli me seda ei näe ja väga tore, et see leiab aset just meie allkomisjonis. kui see on võimalik siin, siis see on võimalik kõikjal. kuivõrd inimtegevus on kasvanud, kuivõrd on järjest rohkem osalisi, siis äh, ÜRO konventsioon äh, on täna võib-olla juba piiratud kosmoseliikluse osas või ressursside kasutuse osas, te räägite meile sellest, te räägite ka, millised äh, on jätkusuutlikkuse suunised, mis võeti vastu käesoleva aasta veebruaris, ja räägite ka, kuhu ollakse jõudnud ÜRO kosmose rahumeelse kasutamise komitees, mul, minule on see eriti südamelähedane noore diplomaadina, töötasin seal eelmisel sajandil. ja võib-olla ja räägite meile ka sellest, mida ootate Euroopa Liidust, kuidas Euroopa Liit äh, saab toetada nende suuniste ellurakendamist ja kuidas äh, rahumeelset kosmosekasutust edendada. annan teile sõna. Uh... suur tänu, suur tänu selle suurepärase sissetuleku, sissejuhatuse eest, tänan allkomisjoni liikmeid, kolleegid, daamid ja härrad. ÜRO Kosmoseameti direktorina ÜRO-s. mul on tõesti väga hea meel olla siin äh, teie ees Euroopa Parlamendis, esindan siin ÜRO-d. ÜRO kosmoseasjade amet või UNOOSA, UN Office for Outer Space edendab rahvusvahelist koostööd avakosmoses. tegeleme terve spektriga teadustehnoloogia, poliitika, seadusandlus ja selline on meil strateegiline positsioon ÜRO-s me oleme ka suutlikkuse ülesehitaja, kuid ma läheksin kõik kohe asja juurde. ligipääs ja kosmosekeskkonna kasutamine on olulisem kui kunagi varem täna. alles eile kuusteist uut satelliiti saadeti orbiidile üheainsa kanderaketiga üle viie tuhande kahesaja objekti orbiidil, kaasa arvatud vanad mittetoimivad äh, satelliidid, kosmosejaamade elemendid ja nii edasi ja kavas on ka, et tekivad äh, tuhandete satelliitide konstellatsioonid, see tähendab, et me peame oma tegevust tõhustama, peame välja töötama ühise arusaama sellest, milline on pikaajaline jätkusuutlikkus äh, kosmose valdkonnas, milline see peaks olema. meil on vaja tugevaid partnereid, tugevaid panuseid äh, ülemaailmses kosmosesektoris ja sellepärast on väga hea meel näha Euroopa Liidu kosmosepoliitikat, mille eesmärgiks on võidelda kõige olulisemate väljakutsetega täna kui me tahame jätkusuutlikku arengut tagada, peame keskenduma äh, vaesusele, ebavõrdsusele, demograafia dünaamikale, keskkonna olukorra halvenemisele, kliimakeskkonnale, šokkidele, kriisidele ja tegeleme tehnoloogila, tehnoloogilise innovatsiooniga. Need väljakutsed ÜRO ja ÜRO jaoks on mõlemad, mõlema jaoks olulised. peame peaksime tegema koostööd ja ma loodan, et me tõesti suudame leida viisi, kuidas rohkem koostööd teha, järjest rohkem, selleks et nende probleemidega tegeleda. Äh, ÜRO Spideri programmi mainiti, tõepoolest äh, alates kast-, äh, aastast kaks tuhat kuus töötame selle kallal, Spideri programm, see lühend tähendab ÜRO-ni, ÜRO platvorm, mis tegeleb kriisiolukordade ja hädaolukordadega. see annab, see annab vastutusele saja üheksakümne kolmele ÜRO liikmesriigile selleks, et leitaks kosmose, et antaks kosmosepõhiseid teenuseid ja, ja pilte selleks, et kõik äh, liikmesriigid saaksid äh, katastroofi halduses täielikult osaleda ja iseäranis reageerides kriisiolukordadele ja veel üks oluline programm juba viisteist aastat, mis on ICG, mis on globaalsatelliitside hindamise rahvusvaheline komitee. me oleme siin kõik neli, äh, Paidu, Euroopa, äh, Euroopa Liidu EGNOS ja Galileo, GNSS, ameeriklaste GPS ja, ja GLONASS, Vene Föderatsiooni süsteem. selle me tahame, et süsteem oleks ko-, koostalitusvõimeline, annaks paremaid teenuseid, täpsemaid teenuseid kõikjal maailmas. kuid mainiksin ka seda, et, et viimati eelmisel aastal äh, koostasime uurimuse koos Euroopa GSA-ga ja äh, kombineerisime GNSS-i, Kopernikust, analüüsisime sada üheksakümmend kuut sihtmärki, mis toetavad jätkusuutliku arengu eesmärke, me teame, et neid on seitseteist ja need on, nad puudutavad kõiki liikmesriike, eesmärgid on aastaks kaks tuhat kolmkümmend, terve rida erinevaid valdkondi. ja meie järeldasime, analüüsime iga eesmärki sada üheksakümne kuuest, et nelikümmend protsenti on maa vaatluse ja GNS-iga seotud ja kui lisame kolmandaks telekommunikatsioonid ja side, siis see protsent on üle kuuekümne. see tähendab, et mitte keegi maailmas ei saa enam mitte midagi teha ilma kosmoseta. aitamaks kaasa jätkusuutlikule arengule, loome võimalusi selleks, et suura, suurendada ligipääsu avakosmosele. aastal kaks tuhat kaheksateist algatasime Access to Space for All algatuse ehitame partnerlussidemeid era- ja avaliku sektoriga läbi selle. ja meie eesmärgiks on, et rohkem riigid pääseksid ligi mm, kosmosele nii orbiidivõimaluste kui teadusuuringute puhul ja et see toimuks jätkusuutlikult. me ei too, too uusi osalise, osalisi kosmosevaldkonda, ilma et me neid ei toetaks, ilma et nad käituksid vastutustundlikult. meie partneriteks on erasektor, nagu öeldud, näiteks hiljuti äh, pakkusime võimaluse Airbusile Defense and Space'i kontekstis selleks, et äh, kasutataks äh, rahvusvahelist kosmosejaama, meil on Hiina kosmoseametiga kokkulepe ja üheksa eksperimenti hiljuti valisime välja Hiina kosmosejaama osas üheksa eksperimenti valiti välja kõikjalt maailmast ja see tugineb äh, teadusandmetel. veel tegevusi Euroopa Kosmoseagentuuriga koostöös teaduskeskustega ja koos äh, Euroopa ettevõtetega. ja huvitav pretsedent eelmisel aastal, kus äh, JAXA-ga koostöös äh, Jaapani agentuuriga. õnnestus meil see, et riik äh, saatis oma esimesed satelliidid orbiidile, selleks oli Keenia ja esimest korda õnnestus neil see. nüüd oleme teinud, teeme seda Guatemalas, Indoneesias, Mauritiusel, Moldovas ja teistes äh, riikides, kes on juba valitud välja. ja toetasime ka Keeniat Äh, seaduse välja, kosmoseseaduse väljatöötamisel ja, ja kosmoseagentuuri asutamisel, et nad ja et meie saaksime ka registreerida nende satelliidi oma registris. ÜRO äh, kosmose rahumeelse kasutamise komitee on tõesti oluline. ühendab erinevaid üksusi, kuid mis on omavahel tõepoolest ühendatud. kosmose rahumeelse kasutamise komitee on olnud otsustava tähtsusega rahvusvahelise õiguskorra väljatöötamisel. see on peamine rahvus, rahvusvaheline foorum rahvusvaheliseks dialoogiks ja koostööks kosmose kasutamisel ja uurimisel rahumeelsetel eesmärkidel. see on ainus, ta on ainus sada protsenti kosmosega tegelev üksus, meie üksus, kuid meie roll on veelgi laiem tegelikult. me oleme platvormiks globaalseks äh, suhete äh, ehitajaks, suutlikkuste edendajaks, oskuste, teadmiste levitajaks kõikidele sidusrühmadele, toetame liikmesriiki selleks, et õigusalaseid äh, eeskirju ja eeskirju välja töötada, mida me tugevdada, arenguriikide võimekust kohtuda kosmoseteadust, tehnoloogiat, rakendusi, selleks, et toetada äh, kosmose rahvusvahelist kasutust nii Kosmoseamet kui Kosmose rahumeelse kasutamise komitee on kaasa aidanud rahvusvaheliste lepingute väljatöötamisele, sellel on olnud väga positiivne mõju äh, avakosmosele kui inimkonna kasutuses olevale piirkonnale. meie eesmärgiks on tõsta teadlikkust kogu maailmas ja, ja eeskirjadest kinnipidamist, mis puudutavad kosmost. siinkohal ÜRO kosmoseregister, pikaajalised äh, suut-, jätkusuutlikkuse eeskirjad, teadlikkuse levitamine, suunised, kõik see on oluline selleks, et, äh, et käitumine kosmoses oleks vastutustundlikum ja et tekiks turvaline kommertskeskkond. rõhutaksin, et äh, kosmoseobjektide register on ainus olemasolev lepingupõhine läbipaistvust ja usaldust ehitav vahend, mis hetkel eksisteerib. kosmoseste ametil on, nagu öeldud, register ja me levitame seda infot objektide tagasitoomise kohta. siin on satelliidid, kõikvõimalikud sündmused, mis puudutavad kosmost. ligi üheksa tuhat registreeritud objekti alates viiekümne seitsmendast aastast rohkem kui kakskümmend protsenti nendest saadeti orbiidile, aga alles viimase kuue aasta jooksul. näete, et trend on selgelt äh, tõusev. edukas on olnud ÜRO suuniste väljatöötamine, see näitab, kuidas kosmos on näiteks multilateraalsest süsteemist ja see on ÜRO pika pärandi tunnu, tunnuseks meie jaoks on tähtis rahu, kosmose rahumeelne kasutamine ülemaailmselt, kuid tööd on jäänud teha veel väga palju. järjest rohkem on tegijaid kosmoses, seega peame rohkem pingutama selleks, et rakendada olemasolevaid põhimõtteid ja raamistikku. me anname õigusalast nõu uutele tegijatele, abistame riike, kui nad ehitavad üles või tõhustavad oma suutlikkust kosmoses ja oma, aitame neil seadusi välja töötada ja eeskirju, tõhustame jõupingutusi seega riiklikul, regionaalsel, maailmal tasandil alt üles lähenemise läbi, äh, määrame kindlaks, millised on riigi vajadused, soovime neid toetada. ja mul on hea meel öelda, et esimene riik esi-, Euroopa Liidus, kellega me teeme koostööd rahumeelse ko kasutamise komitee osas, tegemist on Luksemburgiga, äh, ühes kosmoseasjade amet toetab seda riiki õigusalaselt, õigusalaselt ja ka teisi riike. ja lõpetuseks, ÜRO-l on ülemaailmne nägemus ja meil on ka jõud, kuidas veenda terviklik äh, ko-, holistiline koostöö Euroopa Liiduga on siinkohal väga otsustava tähtsusega, aitäh, proua Sinine! aitäh! nüüd saame arutelu juurde minna ja esmalt annan sõna nendele, kes seda siis soovisid. palun tehke siiski lühidalt, kindlasti äh, läheb meil kauem planeeritust, ilmselt äh, kuni kolmveerand üheteistkümneni, et äh, ka teie küsimustele saaks ammendavalt vastata. kõigepealt esimene küsimuste voor. ja öö, esinejad siis vastavad nendele küsimustele, millele nad soovivad vastata, et vältida siis kordusi, kui kõik hakkavad kõigile küsimusele, küsimustele vastama. kõigepealt saab sõna härra Austre-, Austrevitšus Renew Europe fraktsioonist. aitäh, suur tänu kõigile esinejatele selle, nende põhjalike ja huvitavate äh, ettekannete äh, teabe eest. mul on äh, neli äh, kommentaar Euroopa Liidu äh, tasandil, kui me ähm, püüame siis kosmoses ära äh, kasutada äh, oma konkurentsieelist, mis on siis probleemiks, kas koordineerimine, poliitiline tahe, vahendite puudus, kas me peaksime rohkem investeerima, et paremaid tulemusi tulevikus saavutada? teiseks, millisel määral Euroopa Liidu kosmosepoliitika ähm, äh, on seotud kaitsetehnoloogiaga, äh, kuivõrd siin on äh, sede all komisjon ja me peame seda arvesse võtma, näiteks lasertehnoloogiat, kui palju näiteks teie arvate, et peaks kasutama seda mõõdet just kaitse eesmärkidel kosmosel ja kosmoses ja kolmandaks me teame, et oleme tublid, aga ilmselt mitte äh, parivad võimalikust ja tahaksin teada, äh, mil määral me äh, loodame partnerriikide panusele meie kosmosepoliitikasse ja kuivõrd siis ka meie panustame, näiteks Iisrael, Ukraina on riigid, kellel on teatavad eelised ja võimekus. ja viimaks, äh, siin on tegemist sõdealkomisjoniga ja keegi ütles teist, et äh, Euroopa äh, Liidu kosmose tuvastamistehnoloogia on hea, meil on Galileo ja nii edasi, kuid viimatine teave nii-öelda Venemaa eriüksuse maandumisest Norra saartele, kas Äh, siin oli äh, ka USA osalus, et see tuvastati siis illegaalne äh, maandumine Norrasse, et kas meie oleme kaasvõimelised sama tegema, mis USA siin tegi. aitäh, nüüd annan sõna Mihhail Kaalerile Rahvaparteist. jaa äh,, vielen dank. suur tänu, proua esinaine. räägin saksa keelt jah, ülevaade kõigest sellest, mis meil päevakorras on. Äh, nüüd äh, kõlas äh, nelja ettekande kaudu ja see oli tõesti muljetavaldav. meie siin parlamendis oleme oma seisukoha võtnud aastate pikku, et kõik see, mida me saame üheskoos paremini ära teha, me ka teeme. ja eriti eriti kui kõneks on avakosmos, selle erinevad äh, tahud, siin on ilmselge, et iga liikmesriik eraldi on liiga väike äh, selle teemaga tegelemiseks ja sellepärast on hea, kui meile siin tõesti näidatakse, et millised võimalused meil on ja mida me saaksime ära teha. ma arvan, et meil tuleks selles valdkonnas teha kõike seda, mis on üldse võimalik. ja nüüd mul konkreetne küsimus, ehkki siin ka juba rääkisid sellest pisut, nimelt Galileo, et need erasektori ja avaliku sektori partnerlussuhted, kui need on, ei ole olnud tulemuslikud, siis et teha, tegeleda ainult kõigega tsiviil vaatepunktist ja julgeoleku aspekte mitte käsitleda ega kaitseaspekte mitte käsitleda, et kas see õigustaks ennast? et me ainult tsiviilosa toetame, kas äkki me ikkagi ei peaks lisaks ka e, sõjalist poolt toetama eelarvest? võib-olla täpsemalt ütleksite meile, et millised kavad praegu on ja millised otsused on langetatud selle koha pealt. ja minu teine küsimus puudutab seda, mis on juba meil kavas siin Euroopa Liidu siseselt, et eh, milline on konkreetne rahaline planeerimine ja kas on ka eraldatud raha sihtotstarbeliselt kaitsefondist nendele programmidele et kas poliitiline tahe on tõesti nüüd nii küps, et ka kõik realiseerub või on see lihtsalt ähm, praegu üleval õhus valikuvõimalusena ja et tuleb veel poliitiline tahe liikmesriikidelt saavutada. Merci pour le groupe. aitäh, äh, ID fraktsiooni nimel saab sõna proua Bonfrisco. Grazie, president. Äh, suur tänu, räägin itaalia keeles. Äh, mm, kuulatud äh, ettekanded olid väga huvitavad, tahaksin Galileo näite kohta ja Kopernikuse kohta veidi rohkem küsida. täpsemalt just meie kosmoseobjektide kaitse aspektist ja kuidas see on siis seotud teiste Euroopa Liidu kosmoseprogrammidega? nimelt äh, nagu äh, kolleeg Kaaler just meenutas, on äh, nendega seotud teatud poliitilised valikud ja see sõltub meie tehnilisest pädevusest ja tehnoloogia arengust, aitäh! Merci, monsieur Grüdler. Äh, suur tänu, härra Grüdler, Renew Europe. aitäh. Äh, väike äh, mõte kosmose doktri-, doktriinile ja äsja räägiti siin äh, kokkuleppest aastast äh, tuhat üheksasada kuuskümmend seitse, mis äh, keelab massihävitusrelvade ja tuumarelvade kasutamise kosmoses, kuid ei keel-, keelusta konventsionaalseid relvi. praegu on tõepoolest kosmoseseiret raske läbi viia, militariseerimine on teatud määral äh, toimumas ja meil on üha äh, rohkem siis äh, äh, ohtusid sellega seotult, kosmose relvastamisega seotud ja ju-, juunis kaks tuhat üheksateist teatas Trump, et loob oma kosmoseameti, sellise sõjalise jõu. kas see on kosmosedoktriini ähm, muutust näitamas ja kas Euroopa Liit saaks siin oma, omalt poolt algatusi võtta, et piirata seda kosmose relvastumist? minu arvates üks võimalik vastus oleks see, et kosmose määrusega need kuusteist koma üheksa miljardit eurot tõepoolest, mida Euroopa Parlament soovis ka mitmeaastases finantsraamistikus kasutusele Äh, äh, võetakse. meil on tõepoolest tarvis äh, rahu, rahumeelsemaid ähm, eesmärke silmas pidada ja ma arvan, et niisugune eelarve on tõepoolest hädavajalik Euroopa jaoks, aitäh. ja nüüd saab sõna härra Peeters Rahvapartei nimel. Thank you, uh, madam chair for jah, suur tänu, head, kõigepealt sooviksin tänada kõiki esinejaid, see oli väga huvitav, mul on üks eh, küsimus ÜRO ja Euroopa Liidu eh, suhete kohta, ma arvan ja seda on ka öeldud, et eh, mitmepoolsed suhted on äärmiselt olulised ja koostöö selles vallas on väga tähtis ka tulevikus, aga me teame, et praegu ei ole see kuigi edukas olnud, suured riigid nagu USA ja Hiina ei toeta tegelikult mitmepoolset teistsugused lähenemist. ja kuidas me saaksime tulevikus tagada, et äh, Euroopa äh, äh, Liit saab olulist rolli siin mängida just mitmepoolsuse mõttes. aitäh! Merci, alors je suur tänu, nüüd annan sõna esinejatele. võib-olla kõik siis vastaksid kolme-nelja minutiga. palun. Merci Madame la Présidente, euh, merci euh, de toutes vos questions. Je... härra Sarek, suur ähm, tänu, jah, jätan võib-olla kõrvale tehnilisemad küsimused, usun, et äh, minu kolleegid vastavad nendele paremini kui ma ise aga mm, kõigepealt jah, ütleksin paar sõna äh, mitmepoolsuse ähm, mm, kohta kosmosevaldkonnas. nagu kogemus meile näitab, äh, sellised äh, mitmepoolsed mm, koostöövormid, tasakaalustatud vormid on tegelikult loodud alati nende poolt, kes on usaldusväärsed ja tasakaalukad ja keda võetakse tõsiselt kuid äh, praegu neid äh, varem, varasemaid äh, koostöövorme on kahtluse alla seatud, kuid varasemalt jah, on just kaitsevaldkonnas usaldusväärsed tegijad siin olulist rolli mänginud, nii et kui Euroopa Liit soovib niisugust mitmepoolset koostööd, mis toimiks rahvusvahelisel tasandil, siis selleks peab olema kaitsevaldkonnas äh, Äh, usaldusväärne, tõsiseltvõetav tegija. ja lõpetuseks ütleksin, et Euroopa Liit äh, niisuguses äh, olulises tuleviku valdkonnas peab looma oma sõjalise, sõjalist suutlikkust, ehitama seda üles nõnda, et see oleks tõsiseltvõetav ja siis ta saab ka siin juhtrolli haarata me ei saa loota teiste äh, suutlikkusele, me ei saa väljastpoolt äh, sisse osta, isegi kui need on meie partnerid, liitlased ja me ei saa ka erasektorile neid ülesandeid anda. seega äh, vastates viimasele küsimusele, on see valdkond just Euroopa Liidule suurepärane võimalus siin edasi liikuda me räägime tihtipeale SpaceX-ist ja uuest kosmosest ja mm, praegu Falcon äh, üheksa äh, orbiidile äh, saatmine maksis viiskümmend viis miljonit eurot, see on väga Äh, konkurentsivõimeline ja see sai võimalikuks ainult selleks, et ähm, äh, USA äh, maksis selle eest kolmsada viiskümmend miljonit eurot. nii et poliitilist tahet on siin tarvis, teadvustamist on siin tarvis riikide tasandil ja ma arvan, et ka Euroopa Liit tahab äh, siin äh, Äh, olla arvestatav tegija, siis tuleb ka selle reaalsusega arvestada. aitäh, äh, nüüd, äh, nüüd saab ehk sõna Karin Kleis, sest ma tean, et te peate kiiresti ära minema, teil on täna palju tegemist. jah, aitäh. jah, tehnilised küsimused jätan kolleegile GSA-st vastamiseks. ka mina leian, et Äh, president Trumpi mm, otsus mm, äh, luua äh, oma see kosmoseamet muudab olukorda märkimisväärselt, aga kui see detsembris toimub, siis NATO otsus teha kosmosest uus nii-öelda võitlus Tanner on veelgi pöördelisem otsus Euroopa Liidus ei ole eh, meil eh, veel eh, liikmesriikide vahel ühtselt kokku lepitud, missugune peaks meie tuleviku tegevus välja nägema. me oleme siin näinud, et Prantsuse, Itaalia valitsused on teinud mõningaid väga olulisi avaldusi enesekaitseõiguse kohta ja selle kohta, et neil on tarvis piisavat suutlikkust enese kaitsmiseks ja ma arvan, et see on väga oluline esimene samm. aga Euroopa Liit sõltub sõjalistes küsimustes paljuski oma liikmesriikidest ja liikmesriikide poliitiline positsioon ei ole veel praegu ühtne ja harmoneeritud. nii et ähm, äh, kõik pole veel äh, otsustatud, me ähm, peame silmas äh, mitmeid erinevaid tegevusliine, näiteks PESCO raames ja EDE koostöö äh, raames, et siis äh, teatud äh, vajalikku suutlikkust välja arendada. nii et edusamme on oodata, aga ma arvan, et me peaksime oma seisukohti paremini ühtlustama, et tõesti hästi edasi liikuda. mis puudutab ÜRO-d ja mitmepoolset koostööd, siis ma arvan, et äh, see on Euroopa, äh, osa Euroopa Liidu äh, DNA-st ja ma arvan, et liikmesriik, liik-, liikmesriikidega saab Euroopa Liit just töörühmades ähm, aktiivselt tegutseda just juunis vastu võetud öö, kakskümmend üks suuniste äh, kaudu ja saab arutada, kuidas siis neid äh, suuniseid äh, ellu viia, need on osa sellest mitmepoolsest raami, raamistikust ja siin saab väga konkreetselt edasi mõelda, kuidas siis tegutseda läbipaistvamalt, luua rohkem vastastikust usaldust ja kasutada paremini mitmepoolse äh, koostöö vahendeid ja siinkohal lõpetaksin ja äh, jätan kolleegile GSA-st äh, sõna tehnilisemateks vastusteks, härra Claudel. jah, aitäh, mis puudutab tehnoloogiat ja konkurentsivõimet, siis ehk täienduseks Oliver Sajekile äh, näiteks meie peamised äh, äh, äh, konkurents, konkurendid, näiteks USA, meie eelarve on seitse korda väiksem kui nendel, siin vallas me peame olema meil peab olema rohkem <laughs> kujutlusvõimet, innovatsioonivõimet ja tõepoolest, meil on teatud valdkondades ka häid äh, Äh, saavutusi, kuid minimaalselt on siiski tarvis programme äh, tööstuse äh, toetamiseks, et nad jätkaksid selle tipptehnoloogia arendamist, tagamaks Euroopa Liidu julgeolek, et kui me mm, mõtleme siin SpaceX-ist, mida äsja mainiti, siin ei ole mitte ainult hinna küsimus, vaid see, see puudutab ka Äh, tellimusi, näiteks Wise X Delta, need siis äh, Nad ostavad äh, kanderakette kaks-kolm korda kõrgemalt, mis, millega on neil võimalus pärast siis hindu alla viia, palju odavamalt viia. me oleme näinud seda kahe teise satelliidi puhul, mis võimaldab siis kiiret internetti pakkuda. alguses oli see Euroopa Liit aga pärast ähm, mm, järgmiseks arendajaks sai äh, äh, USA, nii et äh, see kõik viitab sellele, et meie konkurents ei ole võrdne, me ei ela päris samas maailmas, nii et tõepoolest see mitmeaastase, mitmeaastase finantsraamistiku panus on esmatähtis liikmesriikidel on tõepoolest ka oluline, väga oluline roll äh, mängida, me peame äh, eelarveid äh, paremini äh, kooskõlastama ja rohkem äh, koostööd tegema. mis puudutab Kopernikust, siis äh, tõepoolest ohutuse julgeoleku valdkonnas me saame kasutada Galileo pädevust või kogemusi just andmete levitamise osas. see on praegu vaba, erinevalt Galileost, kus on krüpteeritud teenus, nii et Galileo kogemusest lähtudes me võime siin siis samamoodi pakkuda avatud ja krüpteeritud teenust. ja seda ka koostöös liikmesriikidega me võime siis me saame siis äh, levitada siis seda äh, või noh, piirata siis äh, kolmandate riikide ligipääsu tundlikele andmetele, aga nagu öeldud, kuivõrd meie eelarved ei ole võrreldavad, siis tööstus rajaneb tsiviilturul ja sellest me oleme lähtunud oma arendustegevuse, sellele on lisatud siis kaitse või riiklik mõõde. aitäh! ja lõpetuseks äh, proua Di Pipo uh,. Thank you, madam chair uh.... ma tänan, proua esinaine. lühidalt puudutan seda mitmepoolsust, multilateralismi ja ÜRO rolli siin ja ka võimalikku koostööd Euroopa Liiduga. räägiti juba sellest tugevast ja tähtsast tulemusest Eh, mis saavutati eh, selle aasta juunikuus Koopioses mm, ÜRO avakosmose rahumeelse kasutamise komitees kakskümmend üks suunist kinnitati kosmose kestliku kasutamise huvides ja otsus langetati konsensuslikult ilma hääletuseta ja see tähendab seda, et suunised, mis oli läbi arutatud komisjoni kõigi liikmete poolt sõna-sõna haaval pika aja jooksul eh,, kiideti heaks ja nüüd kõik on pühendunud ka nende suuniste täitmisele. nüüd mõned eh, suuniste osas konsensust ei saavutatud ja nüüd on meil uus töörühm kes tegeleb rakendamisega, aga ka arutab seda, kuidas edasi talitada. heakskiidu protsess lõpule viia ka nende ülejäänud suuniste osas. tegemist ei ole kohustuslike siduvate suunistega, aga samas on see, mida osalisriigid soovivad teha siin kirjas. ja avakosmose rahumeelse kasutamise komitee, KOPOS, kui ma asusin direktori ametisse oli meil seitsekümmend kuus liiget viis aastat tagasi ja viie aastaga on liikmete arv kasvanud üheksakümne viieni. see on pisut vähem kui kahekümne viie protsendiline kasv ja see tähendab seda, et Koopos on kõige kiiremini kasvav eh, komitee ÜRO-s ja see tähendab seda, et kosmos muutub üha olulisemaks paljude riikide jaoks. me hõlmame üheksakümne viie liikmega pisut rohkem kui kuut miljardit inimest. ja äh, meil on ka äh, piirkondi, mis ei ole nii hästi esindatud, äh, Aafrika näiteks, aga me praeguste liikmesriikidega töötame selle nimel, et ikka rohkem ja rohkem riike laua taha tuua. miks nii? esiteks on oluline teadlik olla ja läbipaistvalt talitada, et kõik liikmesriigid mõistaksid, mis toimub mujal. ja teiseks, meil on vaja kaaluda ja see on oluline kõikjal, on vaja kaaluda seda, arvestada seda, et e, kommertssektor praegu liigub edasi väga kiiresti ja institutsioonid peavad ka sama kiiresti tegutseda nagu näiteks kosmoseliikluse kontroll, juhtimine ja teadlikkus kosmosevaldkonnast. Eh, need on valdkonnad, kus kommertstegevus väga kiiresti edeneb ja kommertsruumi eh, tagamine seondub ka rahumeelse kasut-, kosmose kasutamisega ja multilateraalsusega aitäh, äh, ongi jäänud veel tänada meie tänasi külalisi nende väga sisukate sõnavõttude eest. nägin ka, et meie allkomisjoni liikmed tundsid suurt huvi nende teemade vastu, nägin ka, et siin oli arvukalt Euroopa Komisjoni esindajaid, tänan neid osalemast. ma arvan, et äh, tegemist on esimese kuulamisega tervest reast kuulamistest, mille kavatseme kosmose äh, julgeoleku ja kaitse teemadel korraldada kosmoses, nii et tänan veel kord! head kolleegid, teen nüüd ettepaneku, et äh, tuleksime tagasi meie täna hommikuse päevakorra juurde. meil on kavas nüüd mõttevahetus Euroopa sekkumisalgatuse teemal, äh, kes soovivad omavahel vestelda, kas te võiksite seda teha pigem väljaspool. ja tervitaksin siinkohal meie täna, meie külalisi, kõigepealt kindral Bruno Fussar kes on Prantsuse relvajõudude peastaabis Euro-Atlandi koostööüksuse juhataja, Matt Pearson, brigaadiülem, kes on äh, sõjalise esindaja asetäitja äh, Ühendkuningriigist ÜRO ja NATO juures, Saksamaa esindaja ja kolonel Ain Rekard, kes on Eesti kaitseatašee. Euroopa sekkumisalgatus sai alguse ametlikult juunis kaks tuhat kaheksateist, kui allkirjastati kavatsuste kokkulepe Saksamaa, Belgia, Taani, Hispaania, Eesti, Prantsusmaa, Hollandi, Portugali ja Ühendkuningriigi vahel. ja Soome samuti ühines algatusega, Itaalia ja samuti ja Kreeka on ka teatanud oma kavatsusest ühineda. Euroopa sekkumisalgatuse eesmärgiks on toetada ühise strateegilise kultuuri tekkimist, mis ühendab erinevaid Euroopa riike, kellel on poliitiline tase, tahe ja sõjaline võimekus, mis võimaldavad äh, tegutseda operatsioonides. pärast selle algatamist aastal kaks tuhat üheksateist äh, sekkumisalgatus äh, arenes edasi, leidis aset esimene töötsükkel seepärast soovimegi, et teeksite esialgse kokkuleppe senistest, kokkuvõtte senistest tegevustest ja teavitaksid meid sellest, millised on eelseisvad etapid. Euroopa sekkumisalgatus on ähm, originaalne, ainu, ainukordne algatus, selle formaat on äh, ainukordne ja kas te selgitaksite erinevaid äh, sünergiaid ka ÜJKP-ga olete täiendav äh, Euroopa Liidu ja NATO suhtes ja kõigepealt saab sõna kindral Hussar. suur tänu. Äh, minu jaoks on see suur au sellisel väga olulisel teemal sõna võtta. see on väga oluline president Macroni jaoks, see teema, aga see puudutab kõiki eurooplasi, kelle jaoks on tähtis julgeolek, kelle jaoks on tähtsad tulevased põlvkonnad. milleks siis äh, selline algatus? president Macroni algatus Äh, millest ta rääkis septembris Sorbonni ülikoolis aast-, äh, aastal kaks tuhat seitseteist. selle eesmärgiks oli keskenduda Euroopa kaitsesuutlikkusele. Äh, see tugines kolmel tõdemusel, kõigepealt, et peri-, Euroopa perifeerias aset leidvad konfliktid, mis otseselt mõjutavad meie kodaniku julgeolekut, neid on järjest rohkem ja nad on järjest tõsisemad, järjest keerukamad. teine tõdemus, et on olemas väga erinevaid äh, vahendeid Euroopa kaitsesuutlikkuse käsutuses, kuid mida on siiamaani kasutatud vähe või üldse mitte. ja vaatamata sellel ja eurooplaste ees on äh, tõsised raskused selleks, et õigeaegselt äh, sekkuda operatsioonipiirkondades. näiteks Mali või Kongo Demokraatlik Vabariik. Kesk-Aafrika Vabariik. ja lisaks strateegiliselt äh, sõltume liiga palju näiteks Ameerika Ühendriikidest, kuid viimastel aastatel on nad sõnaselgelt soovinud, et me ise, ise vastutaksime rohkem oma julgeoleku eest. see oli siis see kontekst, millest sai alguse Euroopa sekkumisalgatus ja lõppeesmärk muidugi oli äh, lihtsustada, kiirendada ühist äh, sekkumist, toetudes üksteisele, ennetades tulevasi kriise ja mitte olles nende ohvriks. ja peamiseks hoovaks Äh, Euroopa sekkumisalgatuse puhul on ühine äh, strateegiline kultuur, kellel on siis äh, olulised sõjalised vahendid ja kellel on ka selge tahe neid välisoperatsioonidel kasutada. teadlikult võtsime eksklusiivse lähenemise ja soovisin, soovime järk-järguliselt laieneda siis, kui ühine strateegiline kultuur on juba muutunud piisavalt tugevaks. Ähm, meie tegevused, nendest räägin ka Nende eesmärgiks on äh, suurendada usaldust äh, ja toetada sidemeid kõiki nende liikmesriikide vahel äh, ühiste sõjaliste tegevuste puhul ja ka täna ja ka homme. nüüd on möödunud aasta algatuse sünnist ja kõik partnerid, kõik minu kolleegid minu vasakul pool ilmselt räägivad ka sellest, me oleme kõik nõus peamiste saavutustega, ma arvan, paindlikkus pragmaatilisus ja kõrge usaldus, mis on tekkinud äh, liikmesriikide vahel. ja äh, meid oli algselt üheksa, siis kui kavatsuste kokkulepe allkirjastati juunis kaks tuhat kaheksateist. Äh, Prantsusmaa, Portugal, Hispaania, Ühendkuningriik, Saksamaa, Holland, Belgia, Eesti, Taani, meid on nüüd kümme novembris kaks tuhat kaheksateist, ühines Soome ja lõpuks kaksteist ministrite kohtumises, kohtumise tulemusena nüüd paar kuud tagasi, Rootsi ja Norra liitusid samuti. ja meid saab äh, peatselt kolmteist, õige pea, võib-olla isegi täna, sest it-, Itaalial on jäänud veel äh, anda allkiri kavatsuste kokkuleppele selleks, et saada täielikuks liikmeks. ja võib-olla saab meid homme olema veelgi, veelgi rohkem, sest äh, on veel huvilisi riike nüüd äh, siia teht-, senini tehtud tööst ja tulevikuperspektiividest, aga kõigepealt äh, selgitaksin, mis on meie töörütm või tempo, meil on äh, aastane tsükkel, mis on pragmaatiline ja mis ei too endaga kaasa bürokraatlikke keerukusi. meil on kaitseministrite kohtumine tsükli alguses septembris-oktoobris tavaliselt sel, see siis annab suunised edasiseks tööks, siis tulevad kaks staabikohtumist äh, operatsioonide alljuhtide või e-, esindatud liikmete poolt, need on siis Military European Strategic Docs, ja siis poliitiliste kaitsedirektorite kohtumine tsükli lõpus äh, suvel, selleks et teha kokkulepe ja selleks, et ette valmistada juba järgmist ministrite kohtumist septembris-oktoobris. nii et peamine töö tehakse ära sõjalisel tasandil läbi grammatiliste või regionaalsete gruppide, iga riik on täielikult vaba, võib äh, uute töögruppide ettepanekuid teha, seal võib olla täpselt nii palju liikmeid, kui see riigile sobib, igaüks võib ühineda või lahkuda töörühmast siis, kui ta seda soovib ja ainus kohustus äh, töörühmade puhul on see, et eelnevalt tuleb tõestada, et tegemist ei ole dubleerimisega NATO või, äh, või Euroopa Liidu või OSCE või mõne muu ühenduse suhtes. töörühma tegevus lähtub neljast olulisest äh, liinist, kõigepealt strateegiline ennetus, luureandmete vahetamine, stsenaariumide väljatöötamine, planeerimine ja toetus operatsioonidele ning kogemuste vahetamine. meil on kaheksa töörühma hetkel, neli on geograafilised, nendest äh, äh Sahel, Kara-, Kariibi jõled, Kariibi meri neli on temaatilised, jõudude väljasaatmine, võitlus terrorismiga, välismõju Aafrikas ja õigusalane töörühm. Nad äh, kohtuvad vajadustepõhiselt äh, lähimuse põhimõtte alusel ja põhjalikumalt selgitamata kirjeldan neid rühmi. kõigepealt äh, Saheli grupp, tagada lihtsalt tõhusus ja, ja koordineeritus olgu siis äh, läbi riiklike operatsioonide nagu Prantsuse Barkani operatsioon või Minusma, äh, Mali operatsioon või relvastuse kohaleviimine, siis äh, Kariibi meri, Irma orkaaniga oli see seotud, selle eesmärgiks on paremini ennetada meie tegevust looduskatastroofide puhul. kõigepealt tegevuse kaardistamine, meie vahendite kaardistamine ning jagatakse ka õigusdokumente, regionaalseid dokumente selleks, et vastastikku üksteist tulevikus paremini toetada. nüüd Läänemeri eh, on seotud piirkonna väljakutsetega, diplomaatilised, taktikalised, selleks, et paremini meie potentsiaalseid tegevusi koordineerida. India ookean, siin on meie eesmärgiks eh, hinnata olukorda Äh, strateegilisi vooge hinnata, võimalikke kriisist saneeriume ja jagada meie teadmisi äh, tegevuste e, uute tegijate kohta ning tagada äh, koostöö. nüüd jõudude väljasaatmine, siin vastastikune taktikaline toetus strateegiliste rünnakute kohal väljaspool Euroopat, see näiteks ka Sundown Süürias eesmärgiks on õigeaegselt selliseid operatsioone ja võimalikult koos ette näha. nüüd äh, terrorismi sõjalised aspektid, iga-aastane terrorismivastane seminar, esimene äh, viieteistkümnendal novembril toimub Pariisis. välismõju Aafrikas, Euroopa välised äh, tegijad osalevad samuti, et paremini saaksime ette valmistada oma, paremini oma tegevust Aafrikas ja ju-, ja õigusalane töörühm on siis äh, horisontaalne, mis vajaduste korral tuleb kokku erinevate töörühmade vajadustega tegelemiseks, nagu te näete, äh, tegelen väga erinevate teemadega, äh, vastastikune sõjaline abi, piirkonnad, mis on Euroopa jaoks strateegiliselt olulised ja mis täna on osaliselt katmata või üldse mitte katmata, kaetud. homset silmas pidades aga nüüd kuidas meie sekkumisalgatus areneb, millised saavad olema meie partnerid, kuidas äh, me kujutleme seda edaspidi, laienemine, meie eesmärk äh, ei ole loomulikult äh, kasvada enneaegselt. kõigepealt peab toimuma konsolideerimine ja siis alles laienemine. uue liikme liitumiskriteeriumid on ranged, tuleb olla Euroopa Liidu ja, või NATO liige, peab olema operatiivsuutlikkus peavad olema juba tegutsevad üksused väljaspool oma riigi territooriumi. uute liikmete vastuvõtt äh, toimub konsensusepõhiselt äh, kaitseministrite tasemel. nüüd ähm, sekkumise arvutuse tulevikust rääkides veel, äh, millised võiksid olla tulevased kriisid enam-vähem kindlas strateegilises tulevikus, kõige ambitsioonikamad stsenaariumi korral peaksime olema suutlikud tegutsema väljaspool Euroopat. Need riigid, kes on otsustanud, peavad saama osaleda ja siis peab olema kiire, kiire poliitiline toetus, arvestades väljakutseid asjaomases piirkonnas ja teha koostööd ka mitmepoolsete organisatsioonidega selleks, et meil oleks kõik kaardid tõesti käes selleks, et saaksime otsustada, kas sekkuda või mitte sekkuda ja alustada jõudude genereerimist vajaduse korral et tekiks võib-olla ad hoc äh, koalitsioon. nüüd teine stsenaarium, kus on siiski kiiresti vaja sekkuda, saame paremini toetust koordineerida, näiteks äh, abioperatsioonide evakueerimise puhul Euroopast kaugel asuvatelt territooriumitelt ja siin tugineme õppetundidele, mille oleme saanud koostöös partneritega, näiteks nagu Irma orkaani puhul ja lõpetuseks ma ütleksin, et see oli meie algatus näitab, et tõepoolest on meil toimunud ühine teadvustamine, et ei ole võimalik üksi tegutseda eraldatult Euroopas. meie ees on ohud, mis ei tee Euroopa riikide vahel vahet. strateegilised prioriteedid äh, on erinevad Ameerika partneri suhtes ja seepärast meil on oluline roll me tahame täiendada seda, mida on juba tehtud äh, ka Euroopa ühise julgeoleku ja kaitsepoliitika suhtes ja olen valmis vastama küsimustele. aitäh, härra kindral ja nüüd saab sõna brigaadiülem Matt Pearson. Uh, suur tänu ja minagi tahan öelda, et mul on suur heameel täna siin olla kolleegide keskel ja rääkida nendel teemadel. kõigepealt et mm, mis puudutab eh, Ühendkuningriiki, eh, siis meil on praegu parlamentaarne protsess käsil selle algatuse osas ja mis edasi saab, sellest räägin ka. kõigepealt edasiliikumine ja kuidas me näeme seda eh, edasiliikumist, tegemist on ju suht uue nähtusega, ma võin öelda, et hea edasiliikumine. ei ole äh, Äh, kahtlus selles, et valmisolek enne operatsioone on ülioluline ja mida paremini me oleme valmistunud, mm, seda parem ja sellepärast algatus on teretulnud ja konstruktiivsed arutelud on teretulnud, et me oleksime valmis kriisi puhuks. ma arvan, et edasiliikumine on tubli ja äh, ka äh, ma saan aru, et MEST on edasi lükatud, aga siiski see battle rhythm jätkub Ehm, eh, Ühendkuningriik eh, on väga pühendunud eh, sellele algatusele. neli temaatilist ja neli geograafilist töörühma on need, kus me kaasa lööme. ja me võtame asja väga tõsiselt. ja need valdkonnad, millest räägiti, on ka väga asjakohased. Ehm, meile, aga ka NATO-le, Euroopa Liidule, ÜRO-le teistele organisatsioonidele, kõikidel, kellel on tegemist julgeolekuteemadega. ja kui see algatus tuli, siis me kohe toetasime seda ja Battle Rhythmis töötame. ja ma kuulasin eh, seda, et läbipaistvus, sünergia, täiendavus eh, on see, mis meid aitab jõuda sinna välja, kus meie tulemused on paremad ja lihtsalt öeldes, eh, et eh, mm, tähtis on üheskoos tegutseda, nii on lihtsam, kui me oleme koos valmistunud, on väga palju gruppe ja foorumeid, NATO eh, on ju nurgakiviks meie kaitse seisukohtadele Ühendkuningriigis ja mitmesugused õppused on ka hoiatava mõjuga. me näitame, milline on meie suutlikkus ja me teavitame õppuste kaudu oma suutlikkusest ja NATO on Ühendkuningriigi jaoks nurgakiviks. Mm, ja ka väga palju toimub NATO-s. sünergia, nagu ma ütlesin, terve rida algatusi ja see öö, kaitsevalmidusalgatus on üks nendest, mida me teeme ühiselt ja tähtis on, et äh, Foorum ei teeks väga suuri ettekirjutusi. kui mingil hetkel äh, otsustatakse, et piiratakse äh, selle koosseisu, siis see on võib-olla rohkem põhimõttele tuginev kui pragmaatiline lähenemisviis ja pragmaatilisus äh, tähendab seda, et alati peab olema eesmärgiks see, et sõjaväelased oleksid valmis. nii et läbipaistvusest nüüd ma arvan, et äh, väga selgelt öeldud, me oleme ju varem rääkinud, et kas tegemist on mingi foorumiga või millegagi muuga. me rääkisime siin jõudude koondamisest. Ühendkuningriigi jaoks on see ülikasulik foorum, mida me toetame igati, see on palju rohkemat kui lihtsalt mingi foorum. lihtsalt öeldes, vaatamata selle suurele kasulikkusele, see on midagi, mis toimub ühes saalis, ühes konverentsiruumis. see ei lähe väljapoole ega loo mingit uut lahingrühma, mingisugust uurimisgruppi, sest me oleme lihtsalt piiratud oma tegevuses, need jõud on ikkagi üsna napid ja need tuleb nüüd võimalikult hästi ette valmistada. ja me tahame ka ju oma suutlikkusest teavitada, see on heidutava mõjuga, nii et igasugused eh, foorumid on sellepärast teretulnud ja me ikkagi ootame ka, et Itaalia eh, liituks. ja ma ei arva, et keegi oleks mures selle pärast, mis toimub mille nimi on mission creep, et tegelikult see lihtsalt eh, suubub millessegi muusse. Mm, jah, see on paindlik eh, algatus, nagu juba öeldi ja konsensusele tuginev. Eh, ja me räägime ka mitmetest stsenaariumitest ja me täiendame oma algatusega teisi foorume. Pariisis oleva ja Ühendkuningriigi doktriinide keskus ja Saksamaa vastav keskus. Mm, jah, me ka töötame välja kontseptsioone, variante, vaatame tulevikustsenaariume ja jagame informatsiooni enne, kui me meie tegemist avalikustame. kõigepealt me jagame informatsiooni omavahel ja vaatame, kuhu me oleme siis jõudnud. DCDC Ühendkuningriigis öö, meil on Rootsi ja Soome ametnikud kohal, nii et tegemist on juba sellise mitme rahvuse foorumiga. MCDC jälle kontseptsioonide ja suutlikkuse arendamise foorum eh, tegelevad samade asjadega, ma arvan, et on terve rida foorume juba olemas, eh, mis käsitlevad erinevaid stsenaariume või parimaid tegutsemispraktikaid, nii et me ei alusta nullist ja väga hea materjal on juba, millele tugineda. ja me arvame, et meie algatus lisab sellele ja me toetame seda jätkuvalt, sest me näeme seda kasulikuna. ja me e, jah, tegutseme selle algatuse kaudu ja teiste foorumite kaudu ka tulevikus. aitäh ja nüüd kindral Vill. suur tänu, proua esinaine, mu daamid ja härrad. suur tänu kutsumast, mina olen Wolfgang Vinn ja mina olen NATO-s Euroopa Liidu üks esindajaid ja äh, kui minu eh, jah, ülemust ei ole kohal, siis ma tohin isegi NATO-s esimeses reas istuda, kui neid asju arutatakse ja see algatus nüüd, mis eh, sai tutvustatud Prantsuse kolleegi poolt, jah, mul on hea meel, et meie oleme üks eh, selle algatuse autoreid ja toetame seda kahel käel. oleme väga pühendunud sellele, me oleme mõistnud, et kõik see, mida Euroopas äh, tehakse välis- ja julgeolekupoliitika vallas ja mis seda tugevdab, on ka Saksamaa huvides ja see algatus on väga õige foorum meie silmis, et vahetada informatsiooni, koordineerida oma tegevust ja võrgustuda, nii nagu kolleegid ka juba rääkisid. ja eh, Prantsuse kolleegide algatusele peame nüüd oma tähelepanu koondama ja tuginema sellele, mis me oleme juba saavutanud. võib-olla vähem operatiivne mõõde, kui sellega meil on juba struktuurid, kes tegelevad olemas. ja see ei ole vastukaaluks NATO-le või Euroopa Liidule, vastupidi, me vaatame, kus me saame midagi paremini ära teha ja lisaväärtust luua. nüüd edasiliikumise kohta, jah, väga oluline on meie arvates see, et see algatus ei oleks mingi eksklusiivne klubi, vaid me tahame, et teisedki riigid ühineksid ja et oleme otsustanud ka laiendada liikmeskonda. aga see tähendab seda, et on vaja ka kinni pidada nendest põhimõtetest, milles me oleme juba kokku leppinud ning üheskoos edasi liikuda nüüd ma konkreetsetest algatustest ei räägi, selle kohta võite küsida, aga tahan öelda, et oleme huvitatud sellest, et Euroopa Liit tugevamaks muutuks. ja julgeolekupoliitika vallas tahaksime Euroopa Liitu tugevdada ja igasugused teed, mis selleni viivad, on meie huvides. ja meie tahame toetada seda protsessi ja mitte sellele kuidagimoodi vastu seista ja Saksamaa seisukohast tahan öelda, et kui kõneks on see, on vaja kaitsta Euroopat agressori vastu, kes on sama tugev Eesti kolleeg, ehk saab siin veel konkreetsemalt rääkida, siis eh, loomulikult NATO on see, kes meile appi tuleb Saksamaa silmis. Merci, euh, le colonel. aitäh, kolonel Rekkon, palun. Good morning, everybody. I am Colonel Rekand and tere hommikust, ma olen äh, Colin äh, Ain Rekand ja ma olen kaitseatašee äh, Prantsusmaa, Hispaania ja äh, Belgia äh, jaoks ja tegelen äh, operatiiv- ja äh, kaitseküsimustega. siin on palju äh, juba äh, räägitud äh, nendest teemadest Eesti jaoks Äh, on see äh, Euroopa äh, kaitsevalmidusalgatus väga oluline, ma ei tahaks siin teisi korrata, see on väga oluline, sest meie kodanike julgeoleku tagamiseks ja ohtude ennetamiseks ja tuvastamiseks ja parem koordineerimine aitab tõepoolest meie riikidel paremini, kiiremini, tõhusamalt reageerida ühistele julgeolekuohtudele, nii et meie seisukohast on see suurepärane foorum, kust me saame vabalt ja avatult ähm, kõnelda oma muredest, meil ei ole seal mingeid poliitilisi piiranguid ja ennastki mõista on Eesti jaoks ähm, äh, oluline põhimõte see, et Euroopa julgeolekut kaitseb NATO. Äh, me osaleme äh, kahes töörühmas, me oleme muidugi osa ka Balti julgeoleku töörühmast ja ka Saheli töörühmas me tegutseme, see on meie jaoks väga tähtis ja möödunud aastal äh, alustasime Prantsusmaaga Barkhani äh, sõjalist operatsiooni, mis on siis bilateraalne ja see on ka suurepärane platvorm info jagamiseks meie jaoks. ja äh, mina tegelen äh, selle kaitsevalmidusalgatusega just praktilisel äh, tasandil, mitte poliitiliselt, äh, aga nii väga laiemalt strate-, strateegiliselt, siis ma ütleksin üldiselt, et me näeme, et sel foorumil on äh, igati äh, hiilgav tulevik, aitäh! Merci beaucoup uh.... suur tänu! nüüd äh, küsiksin, kas keegi soovib äh, sõna, kas äh, soovitakse arutelus äh, kaasa lüüa, küsimusi esitada? härra Peeters. jah, aitäh, juhataja, lugupeetud äh, kindraid, lugupeetud esindajad äh,, suur tänu selle teabe eest, see Prantsusmaa algatus on väga oluline Euroopa äh, kaitse tugevdamiseks endastki mõista, on palju riike, nagu te ütle, main-, juba mainisite, kes on selle algatuse liikmeteks saanud. mina küsiksin, et see on küll hea algatus, aga äh, on ka PESCO äh,, mis rajaneb äh, Euroopa Liidu lepingu artikli kakskümmend neli äh, kuuel ja kuidas on siis äh, nende kahe äh, algatuse suhe, kuidas seda saaks siis iseloomustada minu jaoks? Äh, on siin küll mõned küsimused, nimelt on liike, riike, kes ei ole PESCO liikmed, aga on selle algatuse liikmed, ma arvan, et Taani ja Ühendkuningriik on sellised riigid. see on minu arvates pisut veider teiseks, ma leian, et ähm, praegune ähm, küsimus oleks eks see, et ähm, miks mitte neid äh, liita ühel või teisel hetkel, kuivõrd meil on tarvis Euroopa äh, kaitset, meil on vaja poliitikat, äh, mis oleks jõuline selles vallas, kuid nüüd on meil kaks algatust äh, mis äh, kuidagi äh, killustavad seda jõupingutust. see on minu teine küsimus ja kolmas küsimus, jah, te mainisite NATO-t ja ma teadsin, ma tean, et äh, see algatus ei nõrgesta NATO-t, aga saadab NATO-le tugeva signaali selle kohta, et Euroopa liikmesriigid osalevad aktiivselt ka NATO-s, kuid mis on siis peamine sõnum Euroopa Liidu poolt, siin on ka erinevad algatused ja mitu erinevat sõnumit, aitäh! võtame mitu küsimust järjest ja siis saate vastata, järgmisena saab äh, sõna Petras Austrevitšus, jah, aitäh! suur tänu äh, kogu selle info eest. mulle tundub, et me esimest korda siin sedes räägime sellest äh, Euroopa valmidusalgatusest ja Äh, see on uus ja samas ka huvitav. ja äh, siin on räägitud jah üksteise täiendavusest ja sünergiast mitmel äh, puhul. nimelt, mis on siis, kuidas siis äh, Äh, vaadelda näiteks nende äh, lahingu, Euroopa äh, lahingugruppide algatusega seoses seda uut algatust, et kas see on nagu täiendab seda eelnevat? ei, me ootaks, et see võib-olla nõnda oleks. edasi kahetsusväärselt äh, kui Brexit äh, toimub, siis kas äh, partnerriigid äh, saavad täielikult, täiel määral osaleda selles algatuses ka tulevikus? või siis kutsumegi väljastpoolt Euroopa Liitu osalejaid, kes soovivad panustada ja midagi ette võtta, sest ma arvan, et ähm, partnerlus on väga väärtuslik asi selle koostöö raames, aitäh! Merci! Äh, suur tänu, kas on veel küsimusi? kui ei ole, siis äh, annan sõna nendele, kes soovivad vastata ja küsimustele siis, äh, millele te soovite vastata, et ei peaks üksteist kordama. personage suur tänu, väga asjakohased küsimused Pesko kohta. jah, praktikud kasutavad sõna koostalitusvõime palju koha peal, et see on see, mida meil on vaja, koostalitusvõime. Eh, see tähendab seda, mis puudutab koolitust, õppus ja ka, ka parima praktika, doktriinide vahetamine ja see EI eh, e kaks just täidab, see algatus täidab seda eesmärki operatiivtegevuse toetamine ja neli sammast, kus paremini hakatakse asju mõistma. koostalitusvõime tähendab seda, et te ei ole kammitsetud, kui te tahate midagi ära teha. ja kui mõni rühm või foorum teeb väga rangeid ettekirjutusi siis äh, see kammitseb koostalitusvõimet, seda, mida me tahame tegelikult saavit-, saavutada oma mõtetes, oma kontseptsioonides, suutlikkuses, seadmete kasutuses, koolituspraktikas ja tegevuskorras koha peal. nii et kui selline foorum nagu PESCO äh, teeb ettekirjutusi, äh, see on Euroopa Liidu ülene konstruktsioon praegu ja Pesco peab seetõttu mm, olema jah, ka toimiv. me oleme julgeoleku valdkonnas ja meid kammitsevad mitmesugused jah, käerauad, ettekirjutused ja sellepärast me tahame meie foorumit, mis on selles suhtes paindlikum ja Euroopa Liidu lahingrühma teema, see on samasugune küsimus. Ühendkuningriik äh, on üks, äh, kes on äh, lahingrühmadele oma inimesi saatnud. me oleme selles raamistikus, on ka neid riike, kes ei ole Euroopa Liidu liikmesriigid, aga saavad ka saada sellesse lahingrühma paketti oma sõdureid nii et äh, tulevikus äh, peab see olema võimalik, äh, sest meil on vaja pretsedenti, et ka väljaspoolt Euroopa Liitu saab ühineda. aitäh, ähm, täienduseks Briti kolleegile esimese küsimuse kohta. vastuseks ütleksin, et tegelikult te vastasite sellele ise, et öeldes, et jah, äh, Taani äh, äh, ei ole osaline ähm, PESCO-s ja varsti tuleb ähm, Brexit, võib-olla oleks jah keerulisem, et ähm, näiteks Ühendkuningriik seal pärast Brexitit edasi tegutseb, kuid seal praeguses algatuses tunduvad küll mõlemad riigid meile täiesti äh, Äh, möödapääsmatud, hädavajalikud selles koostöös, nii et äh, jah, tegemist on äh, selliste kaalutlustega. teiseks, tegelikult need algatused ei ole üldse võrreldavad. mõlemas on tegelikult see ühine öö, Äh, strateegilise sõltumatuse doktriin, aga sisuliselt ikkagi on siin suur erinevus, et kõik, ühelt poolt on siis selline ühtne rühm, äh, mis rajaneb siis äh, nii-öelda ühtsel strateegilisel kultuuril ja nagu ka Briti kolleeg meenutas, Äh, seal ei ole sellist äh, jäika otsuste tegemist nagu institutsioonides näiteks, seal on võimalik Euroopa Liidu huve silmas pidades, NATO huvi silmas pidades seda ühist strateegilist kultuuri äh, paremini ellu viia ja see kindlasti avaldab mõju ka väljaspool Euroopa institutsioone ning see seda, sellist ühtset kultuuri oleme me üles ehitanud just nii-öelda Äh, operatiivse tegevuse äh, käigus, just püüdes nii-öelda äh, olukordi mõista, oleme paika pannud teatud klassifikatsioone, planeerimist, Äh, oleme, teeme, oleme teinud siis äh, asju ühtselt, mida võib-olla riikides äh, eraldi ei ole olnud võimalik teha ja, ja sellises väiksemas rühmas on ka usaldust mitmes mõttes palju kergem luua. mis puudutab neid lahingugruppe, siis olen nõus sellega, mida Briti kolleeg äsja ütles. IEI e on foorum, see ei ole selline äh, lahingujõud. ma loodan, et selle mõju on niisugune, et ühel päeval äh, äh selline, et äh, Euroopa lahingugruppe kasutatakse paremini, kuivõrd on meil selline ühtne äh, strateegiline kultuur, mis on siis ühiselt riikide poolt äh, nii-öelda loodud ja äh, arendatud ja see lihtsustab nende lahingugruppide äh, tegelikku tegevust. Äh, suur tänu, järgmisena saab sõna äh, kindral Velm ähm.. suur tänu nende küsimuste eest. Te just äh, jah, räägite sellest, millest ka Saksa parlament räägib. me, kas me siin dubleerime midagi, kas teeme äkki midagi, mis NATO-t nõrgendab ja ma tahan kinnitada teile, et see ei ole nii. näiteks Euroopa Liidu mm, sõjaline komisjon käib kord nädalas kuus ja äh, ministeeriumite mm, plaanid, äh, need on vaja kooskõlastada eelnevalt liikmesriikide vahel ja see on juba väga suur pluss, kui me seda teeme. ja äh, ja selles see on suur-suur pluss, kui liikmesriigid vahetavad sellist informatsiooni eelnevalt ja ei ole see kuidagi vastuolus nende koostöövormidega, mis meil juba olemas on. nüüd äh, lahingrühmad, ähm, neil on olnud poliitilised tingimused ja see nurjumine, mis seni on olnud, on just nimelt selle poliitilistel põhjustel, et ei ole suudetud kokku leppida ja Saksa pressis ka äh, räägitakse sellest, et me siin nagu loome mingisuguse löögijõu, mis siis äh, sekkub. ei, see ei ole nii ja ka Saksamaale on tähtis, et me sellised jõud looksime ja siis me saame neid kasutada ka mitte väljaspool Euroopa Liitu või NATO-t. ma unustasin ühe asja ära, mis mulle endiselt huvi pakub Musta mere piirkond. miks see jäi välja nendest piirkondadest, mida hõlmatakse? praegu on neid neli piirkonda, tahaks teada, millistel kaalutlustel see välja jäi? jah, sellega tegeletakse põhiliselt äh, NATO-s ja ma ütlesin ka oma sissejuhatuses, et me püüame äh, valida niisugusi äh, töörühmi, Ehm, mille ehm, tegevus äh, võimalikult vähe dubleeriks äh, NATO või Euroopa Liidu tegevusi, nii et Must äh, meri on peamiselt NATO teema. Merci beaucoup, s'il n'y a pas d'autres suur tänu, kui ei ole rohkem küsimusi, siis ma tänan südamest kõiki esinejaid, et nad said mahti siia tulla

Bien, euh, en l'absence de la plupart des membres kuivõrd allkomisjoni liikmete enamus